alustagem, ma räägin hispaania keeles, kallid kolleegid. tervitame tänaseid äh, kandidaate äh, Euroopa Ombudsmani kohale ning kõigepealt ma teen väikese äh, sissejuhatuse. Euroopa Parlamendi president palus, et esitataks kandidaadid ombudsmani kohale ning Äh, kandidaadid pidid esitama oma kandidatuurid kolmekümnendaks septembriks, mis avaldati äh, ka äh, kandidaatide nimekiri. Itaalia keelde pole tõlget, ütleb juhataja. mis number tuleb valida? Itaalia kabiin on siiski kabiinis number neli como entiende un poquito el español, ¿no? <laughs> Español. Perfecto. Por tanto, seega kolmekümnendal oktoobril, vabandust, augustis esitati teatis äh, kandidaatid äh, välja kuulutamine ning nelikümmend äh, saadikut pidi toetama kandidaate vähemalt seitsmest liikmesriigist ning parlamendi president luges ette kandidaatide nimekirja ning avaldati ka nimekiri saadikutest, kes oma toetuse esitasid, need äh, kandidaadid esitasid kõik äh, vajalikud andmed äh, ning hiljem saateti andmed meile, kes me vastutame selle kuulamiste korraldamise eest. ning praegune kuulamine on avatud kõigile Euroopa Parlamendi saadikutele ning need on siis kandidaadid, keda me kuulame, Joseph Fopurato, Julia Lafranc, Emily O'Reilly ning äh, Cecilia Winström ning äh, kõigepealt praktiline äh, teave. kõik saadetakse edasi interneti kaudu ning tõlke on kõikidesse ametlikesse keeltesse ja ma tahaksin tänada tõlke, ütleb juhataja lahkelt, täna tuleb väga pikk ja raske päev viie kuulamisega seoses ning eh, kodukord näeb siis ette järgmist kõike eh, kandidaadid kuulatakse ära tähestiku järjekorras ning eh, kõnede jaoks on aega kuuskümmend viis minutit, kõigepealt on aega kümme minutit sissejuhatuse tegemiseks, pärast seda järgnevad küsimused ja vastused. esimesed küsimused tulevad fraktsioonide koordinaatorite poolt, igale küsimusele järgneb vastus Eh, minut küsimusele, kolm minutit vastusele. ma olen väga karm kõneaja kontrollimisega, sest meil on väga pikk päev ees. ning järgnevad küsimused, minut, üks minut küsimusele ja üks minut vastusele. E, ning kõik saadikud võivad eh, vastavalt HONi eh, süsteemile kus Rahvapartei sotsialistid saavad kaks küsimust, idee ja ülejäänud ühe Eh, küsimusi esitada ning eh, kui on veel aega, jääb vaba mikrofoni vooru eh, võimalus küsimuste esitamiseks viie minuti vältel ning siis on kolm minutit aega kokkuvõtte tegemiseks. seega ma paluksin kõikidelt kõnelejatelt paluksin, et me peaksime rangelt kinni kõneajast, sest täna on väga-väga pikk päev ees niisiis äh, alustame siis oma esimest äh,, esimesest kandidaadist Giuseppe Fortunato. ma olen väga uhke, et ma saan petitsioonikomisjoni kuulamisel osaleda, mis on avatud kõigile Euroopa saadikutele, et tutvustada oma kandidatuuri Euroopa ombudsmani kohale. see on juba kolmas kord, kui mul see suurepärane võimalus avaneb Eh, eh, samas olen kogu oma elu pühendanud ombudsmani tegevusele. minu sissejuhatav sõnavõtt eh, koosneb järgmistest osadest. kõigepealt selgitan, mida, kuidas näen mina ombudsmani rolli, toetudes oma kogemustele kolmes osas. kõigepealt tutvustan enda isikut, teiseks ehm, toon näiteid konkreetsetest tulemustest oma tegevuses ning kolmandaks ma räägin Eh, sellest, millised peaks olema eh, Euroopa Ombudsmani tegevused, millised oleks tema suured võimalused, mida väga vähe on kasutatud. kõigepealt eh, arutelu ombudsmani rolli üle on väga oluline. ombudsman on siis see, kes on ombudsman, kes ta on, ta on see, kes kur-, kur-, kodaniku kurbuse ja mure muudab naeratuseks ning tuleb ära hoi-, suudab ära hoida, ähm, suudab ära hoida ebaõigluse ja äh, ombudsman peab, äh, peab suutma vastu astuda äh, bürokraatiale, bürokraatiat võita, sest tihtipeale just bürokraatia tekib reeglite valest tõlgendamiseks Eh, selleks on ombudsmani roll eh, hädavajalik, ta peab seega tundma väga hästi eh, õigussüsteemi ning samas peab tundma ka ehm, haldusasutusi, nende toimimist. ilma Ehm, õiguslike teadmisteta võib juhtuda, nagu seda tihti on juhtunud, et ehm, algavad väga pikad äh, uurimisprotsessid ilma positiivse tulemuseta, see tekitab väga suure frustratsiooni. ning äh, sellega seoses ma äh, leidsin ka, et minu, minu kandidatuur sobib ombudsmani rolli ei ole vaja pikalt seletada, miks ma soovin seda tööd teha, sest ma olen seda tööd juba teinud ja teen ka praegu. ma olen juba olnud ombudsman kampaania piirkonnas Lõuna-Itaalias üheksakümne üheksandast aastast kahe tuhande neljanda aastana ning praegu olen taas kampaania ombudsman kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulist alates. ma olen kahe rahvusvahelise ombudsmanide võrgustiku eh, president eh, Euroopa Nõukogus ja ka laiemas maailmas. kahe tuhande viiendast kaheteistkümnenda aastani olen tegelenud isikuandmete kaitse ning olen eh, ka osalenud koordinaatorina Privacy Arengu Laboratooriumi koordinaatorina ning minu tegevus Äh, haldusküsimustes on äh, seotud äh, olnud ka Itaalia valitsuse nõustamisega. olen samuti juhendanud ka uuri-, magistri- ja doktoritöid olena välja valinud eh, valitsuse, eh, regionaalvalitsuse töötajaid, olen kirjutanud raamatuid kodanike õiguste ja selle kaitse kohta. olen ka eh, leiutanud sellise sõna nagu tsivikraatia mis puudutab konkreetset õiguste garanteerimist. ombudsman peab tegema kõik selleks, et seadusi täidetu, täidetaks ning võitlema halva haldusjuhtimise vastu. nüüd äh, tulen äh, siis äh, oma tulemuste juurde ombudsmanina. ombudsman peab nõudma konkreetseid tulemusi, mitte nimekirja läbitud juhtumitest ja suuri sõnu. ma sooviksin tuua teile konkreetseid näiteid. näiteks ma vaidlus tasin inimeste ametisse nimetamise, kes ei täitnud tingimusi. näiteks eile kampaaniapiirkonnas eh, näiteks puuetega inimeste eh, eeskõneleja eh, osas ma lükkasin tagasi kandidatuuri, kes ei täitnud vastavaid tingimusi. teiseks esitasin oma vastu lause selles osas, mis puudutab võrdsete võimaluste garanteerimist ning Euroopa nõudmiste täitmist ning erinevad Itaalia kommuunid jäid Euroopa õiguses kaitsmise juurde. ma esitasin ka esitasin ka kaebuse kolme Itaalia regiooni vastu seoses naiste õiguse piisava mittekaitsega ning see puudutas ka seksuaalse ahistamise vastu võitlust ning sellega on seotud ka konkreetsed ähm, võidud. samuti äh, puudutas äh, metsatulekahjusid ja nende äh, vastu võitlemist ning heade tavade paremat kasutusele võtmist. viiendaks Eh, ma eh, eh, suutsin puuetega inimeste kaitseks arhitektuursete takistuste eemaldamist. samuti ma suutsin ära hoida analoogsete probleemide taastekkimise ning uute ehitiste parema väljakujundamise. samuti Eh, suutsin eh, ma ka koolides eh, õpilaste olukorda parandada ning näiteks Äh, näiteks äh, läbikukkumised eksamitel, ma leidsin, et õpilased ja vanemad peavad sellest enne teada saatma, kui see avaldatakse ähm, koolis kõigile nägemiseks ning äh, samuti ma sekkusin, kui leidsin, kui üks õpilane kaebas, et laste ranitsad on liialt rasked ja me võitsime sellegi juhtumi samuti eh, koolitunnistused, leidsime, et eh, eh, vanemad, kes on perekonnast lahu, lahku läinud, peaks saama konsulteerida laste koolitunnistusi nägema. Stefano, kes oli noor isa, pöördus ombudsmani poole just nimelt äh, sellise olukorra lahendamiseks, kuid see aitab lahendada kõigi emade ja isade olukorra, kes on samas olukorras, kes on äh, äh, lahutatud ja ei ela lapsega koos. tüta, üks tütarlaps pöördus ombudsmani poole seoses sellega et äh, haiglatöötajad kasutasid mobiiltelefone oma isikulike asjade ajamiseks tema isa palatis ning äh, sellega äh, seoses võeti kasutusele sildid, äh, mis keelustasid mobiiltelefonide kasutamise raskelt haigete palatites äh, paljudes haiglates. samuti ma äh, töötasin Euroopa algatusi, mis puudutas Vahemere kaitsmist ning äh, minu tööprogramm Euroopa eh, omblikat-, ombudsmanina eelkõige eh, ka eh, seisneks selles, et olemasolevate meetmete tõelist kasutamist. siin ma tooksin esile mitmesugused punktid. kõigepealt praegusel hetkel on liialt vähe esitatakse ombudsmanile kaebusi, neid on kõigest kaks tuhat aastas. ombudsman ei ole tuntud Euroopas, võib-olla sellepärast, et ei et teavitata tema tegevusest piisavist, piisavalt. parem ole, oleks vaja teha paremat teavitustööd. teiseks, nendest kahe tuhande kahesajast kaebusest ombudsmanile vähem kui üheksasada 900 Äh, on tegelikult sellised, mis puudutavad äh, ombudsmani pädevust. enamus juhtudel Euroopa ombudsman lihtsalt äh, edastab kaebuse pädevatele asutustele tihtipeale kasutult, sellepärast et kaebuse esitaja oli nende poole juba pöördunud seega oleks vaja eh, taotleda Euroopa institutsioonidelt eh, igas mm, menetluses eh, rõhutada võimalust pöörduda Euroopa ombudsmani poole. kolmandaks pole vaja rõhutada seda, et Euroopa Komisjoni administratiivtegevus on hea ning Euroopa Komisjoni tööstandardid äh, on, äh, peavad olema läbipaistvad, kiired, tõhusad ning õiglased. kuid Euroopa kombudsman äh, jääb tihtipeale hätta, kui on tegemist Euroopa ametitega. Euroopa ombudsman peab nõudma, et ametid teeks oma tööd läbipaistvalt ning viiendaks on vaja luua tõeline koostöö Euroopa Ombudsmani ja Euroopa saadikute vahel, ei piisa piirduda ainult dokumentide ja kohtumistega, on vaja selgelt välja öelda, et tihti Euroopa Parlamendi saadikud ei saa oma tööd normaalselt teha ning Euroopa Parlamendi Eh, küsitlustes on eh, nähtud eh, väga palju võimalusi teha paremat koostööd Euroopa ombudsmaniga. Euroopa ombudsman peab tegema oma tööd sõltumatult, entusiastlikult ja rangelt. me kõik soovime kodanikele paremat elu ning mul on väga hea meel teiega siin arutada asja ja olen nüüd valmis teie küsimustele vastama suur aitäh teile, alustame nüüd äh, koordinaatorite küsimustega, kõigepealt saab sõna Peeter Jaar, Rahvapartei koordinaator, aitäh. Äh, suur tänu, härra Fortunato, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on väike küsimus kuidas te näete koostööd piirkondlike ombudsmanide ning Euroopa ombudsmani vahel. kuidas teie seda haldaksite, korraldaksite? ja kuidas on teie töö piiratud Euroopa ombudsmanina? Te rääkisite sellest juba natukene oma sõnavõtus, aga ikkagi, kuidas te teete vahet, kus teie ülesanded, teie pädevused lõpevad? suur tänu teile, et te tulite siia, ma tean, et meil on aega vähe Äh, nii et ma peiangi sellega praegu piirduma, meil on väga hea meel, et meil on nii hea valik viie kandidaadi vahel ja see protsess on väga huvitav. suur aitäh, härra Fortunato. kõnelejal pole mikrofoni. kõnelejal pole mikrofoni. see on keskse tähtsusega küsimus. koostöö ähm, peab meid teineteisele lähenema sest äh, meid, ah, seda ametit nimetatakse erinevate sõnadega erinevates riikides, kuid eesmärgiks on siiski olla kodaniku institutsionaalne sõber. ma olen olnud kahe rahvusvahelise organisatsiooni äh, e, esimees, äh, kõigepealt rahvusvaheline ombudsmanide organisatsioon, mis Euroopa Nõukogu riigid ombudsmane liidab ning teisest küljest Äh, siis äh, rahvusvahelise ülemaailmse ombudsmanide liidu esimees. Äh, ombudsman peab kaitsma kodaniku valitsusasutuste eest, nõudes mängureeglite täitmist. koostööd on oluline selleks, et, et teineteisega paremini tuttavaks saada, oleks näiteks väga hea, kui Eh, kui muudetaks mõningaid asju, eh, sest Euroopa ombudsman peaks olema eeskujuks teistele kõigile ombudsmanidele ning eh, küsimuseks on tihti olnud, millised pädevused võiks olla ombudsmanidel, et oma tööd teha, et kodaniku probleemidele lahenduse leida. see ka peaks olema amet või institutsioon, mis suudaks garanteerida tema sõltumatust ning mis oleks äh, võimeline konkreetseid äh, probleeme lahendama, vastasel korral tekib äh, suur frustratsioon, kui me loome sellise ombudsmani institutsiooni, mis ei suuda probleeme eita, siis eh, ei ole sellel ju ka mõtet ning see on eh, ka üks eh, suuremaid, olulisemaid eesmärke ombudsmanide koostööl. suur aitäh. nüüd saab sõna sotsialistide koordinaator Kristina Mestre. suur aitäh. suur aitäh, härra Fortunato, selle eest, et te kuulamisele tulite ning suur aitäh ka teie selgete seisukohtade eest. kuulasin teid hoolega. rääkisid väga põhjalikult oma eh, eh, CV-d, rääkisite sellest, mida teinud olete, rääkisite äh, Eh, ka sellest, kuidas olete töötanud mitte ainult kampaanias Lõuna-Itaalias, eh, vaid ka rahvusvahelistes organisatsioonides, rääkisite, puudutasite paljusid küsimusi, kuidas ombudsmani rolli tugevdada, kuid eh, tegelikult on kõige selle taga ju kodanikud. Te rääkisite ka sellest, et pöördumisi on olnud kõigest kaks tuhat kakssada, mida on väga vähe. kokkuvõttes peab tööd tegema selleks, et vastata kodanike taotlustele võttes äh, arvesse, et me kõik oleme nõus sellega, et me peaksime institutsioone kodanikele lähendama, mulle meeldiks teie käest küsida, mis plaanid teil on, et äh, ombudsmani äh, rolli nähtavamaks teha, seda lähendada kodanikele ning et mida teha selleks, et see kaugenemine, millest räägivad ka teie kolleegid, teised kandidaadid, no ma ei tea, kuidas te mõtleksite seda teha, kuidas toetuda senistele kogemustele või kuidas ähm, arvate, äh, kuidas lähendada kodanike institutsioonile kombudsmani ähm, töö abil. suur aitäh, härra Fortunato, palun. ja kõnelejal taas kord pole mikrofoni äh, kes on äh, ombudsman, äh, ta on kodaniku kompetentne sõber, äh, kes suudab probleeme lahendada. ombudsmani poole pöördu-, pöördutakse nagu kiirabi poole pöördutakse haiglates. ja kokkuvõttes on olulised konkreetsed tulemused et küsimused on lahendatud, kuid eelkõige Äh, äh, äh, töötatakse, on oluline see, et töötatakse välja konkreetsed uued lahendused, et muuta sujuvamaks kodaniku ja valitsusasutuste vaheline koostöö. seega me ei ole ainult konkreetse juhtumiga, vaid oleme algusest peale rohujuure tasandist alates selle probleemi ette võtnud ja siis selle lahendanud, et seda enam ei tekiks ning äh, kui on olnud äh, äh, lahendusi, siis oluline on neid lahendusi ka avalikkusele tutvustada. me peame seda võib-olla avaldama ka näiteks internetis, veebis, tähtis on aga luua, avaldada tulemusi. ombudsman peab suutma näitama, et äh, Eh, millised on suhted eh, võimuasutuste ja kodanike vahel. ta tuleb, eh, peab toimu, tulema väga paljude küsimustega, näiteks sellega on seotud parlamentides toimunud küsimuste voorud, kus tõstatatakse tõsiseid probleeme, kui te suuta anda, anda lahendusi. suur aitäh. nüüd saab Renew nimel sõna Yana Toom. suur tänu, et tulite täna siia meie komisjoni, suur tänu teie vastuste eest. vahetult enne seda koosolekut toimus meil petitsioonikomisjoni koordinaatorite koosolek ning taas kord rääkisime kõikide petitsioonide geograafilisest tasakaalu puudusest. ja kui me vaatame Europarameetri uuringuid, vaatame näiteks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maikuu Europarameetri uuringut, siis selgub, et erinevate liikmesriikide inimeste teadmised, arusaam inimõigustest on väga erinevad. kui me vaatame näiteks seda, kas sinu koduriigis on etnilisi, etnilist diskrimineerimist siis, siis seitsekümmend kuus protsenti Hollandi inimestest arvasid, et neil on tõsiseid probleeme Hollandis Äh, etnilise diskrimineerimisega, aga näiteks Lätis, kus probleemid etnilise diskrimineerimisega on tõsised ainult, äh, ainult kakskümmend viis protsenti inimesi tunnistas, et selliseid probleeme on või leidis, et selliseid probleeme on. kas teie näete mingisuguseid võimalikke lahendusi, sellele erinevuste olukorrale, kuidas äh, inimeste poole pöörduda, kuidas äh, suurendada nende teadlikkust inimõigustest. kas teil äh, on mingisuguseid lahendusettepanekuid, kuidas parem tasakaal saavutada petitsioonide vallas, me on riike, kus on väga aktiivsed kodanikud, väga aktiivsed vabaühendused, aga on riike, kus ei ole praktiliselt mitte midagi, ma ei hakka neid riike nimeliselt nimetama, aga mida te sellest arvate? arvan, et äh, kõnelejal kadus jälle ära mikrofon. niisiis, igaühel peab olema võimalus äh, oma arvamust avaldada ning kaitsta äh, inimväärikust kõikjal. olukord Euroopas on väga erinev, nagu seda ka öeldud on, kuid on vaja õigustest teadlikkust tõsta. ning eh, ombudsman, eh, esimene ombudsman peab olema kodanik ise, ta ei tohi taluda ei, ei oma diskrimineerimist ega teiste diskrimineerimist ning selles mõttes eh, võimalus sekkuda Euroopa ombudsmani poolt on oma eh, funktsiooni kõige ehm, parem eh, demonstreerimine. ombudsman peab võitlema diskrimineerimise vastu ja kaitsma eh, õigussüsteemi. suur aitäh ja nüüd saab, saab sõna proua Auken Roheliste nimel. suur tänu ja suur tänu, et tulite petitsioonikomisjoni ma olen natuke üllatunud, et te süüdistate meie hiljutisi ombudsmane, mitte ainult Emilit, aga teisi küsimuste mittelahendamises, mida nad ei saa seda teha. kui on halvad äh, õigusaktid, siis, äh, siis see ei ole tegelikult nende ülesanne, see on meie ülesanne. Äh, Emily O'Reilly ei saa lahendada ka neid küsimusi, mis on, kuuluvad liikmesriikide ombudsmanide tegevusvaldkonda. Nad saavad tegeleda ainult äh, ombudsman saab tegeleda ainult Euroopa õigusi puudutavate küsimustega. endine ombudsman ka e-, Emily on tegelenud, kasutanud algatusraporteid nii, nagu alusleping seda ette näeb, alus kak-, kakssada kakskümmend kaheksa äh, artikkel kirjutab selle ette, kuidas teie seda teeksite? kuidas teie kasutaksite neid algatusraporti õigusi, aluslepingu antud õigust äh, teistmoodi? suur aitäh selle küsimuse eest. mina loomulikult äh, austan äh, praeguse äh, ombudsmani Emily Reili tehtud tööd, ta on äh, väga pühendunult oma tegevusse suhtunud, aga mul on vaja konkreetseid tulemusi. läbi on viidud kolm kampaaniat ja need kom-, ei ole saavutanud mitte ühtegi tulemust ning see loomulikult tekitab suurt frustratsiooni ja võimetustunnet sest Euroopa ombudsman rääkis Barrosost, komisjoni ekspresidendid, ta esitas endale ka küsimusi, aga asjad ei ole muutunud. Euroopa ombudsman eh, rääkis eh, komisjoni peasekretäri Selmeri küsimusest äh, kuid äh, jällegi midagi ei muutunud. Euroopa ombudsman rääkis ka Mario Draghist, see on Euroopa Keskpanga president ning samas ka kolmekümne grupi liige. jälle, kõik jäi samaks. ma ei äh, vaidlusta tema võitluse äh, õigustatust. väga paljud neist küsimustest on seotud sellega, mida Euroopa ombudsman peab tegema, kuid ma arvan, et Eh, oluline on ka see, kas lahinguid on võidetud või kaotatud ning eh, ta suutis saavutada konkreetseid eh, tulemusi, nagu mina näiteks suutsin saavutada eile, kus näiteks kõneisik puuetega inimeste jaoks vahetati välja ma ütlesin, kandidaat parlamendi poolt välja pakutud kardinaat ei äh, olnud sobilik ja ma suutsin saavutada äh,, saavutada tulemuse ning Emily Reili ei saa seda öelda, tema on ajakirjanik ning ajakirjanik on ta väga tubli ajakirjanik ning viib läbi ajakirjanike uurimistöid ning äh, äh kokkuvõttes äh, Eh, on need eh, kampaaniad, mis ta on korraldanud Euroopa kodanikele, olnud väga frustreerivad. Nad ütlevad, kui Euroopa ombudsman ei eh, suuda seda teha, siis mis mõte on üldse tema poole pöörduda ning selles osas on vaja saavutada tulemusi, kui ta räägib läb-, lepingu kinnipidamist Äh, meil äh, ombudsmanil peab olema võimalik as-, iga küsimust põhjalikult uurida, konkreetsemaks äh, näidata, mis reegleid on rikutud ning tuleb saavutada konkreetseid tulemusi, mitte lihtsalt korrutada ühte ja sama asja kümme korda üle Eh, meil ei ole piisav, meil ei piisa sellest, kui meile keegi kordab, et eh, mis asjad viltu lähevad. selliseid on meil küll ja veel, meil on vaja sellist ombudsmani, kes konkreetselt lahendab kodanike probleeme. nüüd saab sõna eh, kolleeg Zlotovski. E, e, ka mina tahaksin tervitada teid siin, härra Fortunato, mul on kolm küsimust teile mis äh, valdkonnas on probleemid kõige suuremad otsustusprotsesside läbipaistvuse küsimuses Euroopa institutsioonides? teiseks, kas te tahaksite kuidagi kodanikulähedasemaks muuta õigusaktide läbirääkimise protsessi Euroopa Liidus ja kas te arvate, et kolmepoolsete läbirääkimiste läbirääkimise protsess on piisavalt läbipaistev Euroopa kodanike jaoks, kui ei, siis kuidas te tahaksite seda muuta? aitäh! palun kõnelejal mikrofon sisse lülitada. Euroopa ombudsman garanteerib äh, läbipaistvuse, välja arvatud konkreetsetel juhtudel tuleb äh, andmete äh, avalikkust garanteerida ning äh, see peab olema garanteeritud äh, kogu ähm, administreerimise haldumisprotsessi vältel. mina väga tihti äh, tegelen ligipääsuga dokumentidele, sest tihtipeale otsitakse erinevaid põhjendusi, miks lugu, ligipääsu keelata ning väga tihti ma olen suutnud selle küsimuse lahendada. ja tihtipeale Eh, Euroopa kodanikud eh, ei eh, saa ligipääsu dokumentidele, ega isegi Euroopa saadikud mitte, ehk siis Euroopa kodanikud valime teid siia Euroopa Parlamenti, kuid Euroopa administratsioon toimetab pimeduses. meil on vaja suuremat läbipaistvust, nagu näiteks Euroopa ametite puhul, kus väga vähe teatakse nende tegevusest ning äh, Eh, ning ei, sugugi ei ole tavapärane, et nende tegevus oleks avalik. meil oleks eh, vaja just instrumenti, mis sellise läbipaistvuse garanteeriks ning eh, ligipääs peaks olema garanteeritud selgete menetlusega ning samuti saaks kodanikud osaleda kogu menetluses äh, ja eh, selles osas vastan eh, ka mm, teie küsimuse viimasele osale. suur aitäh kuue nimel. härra Georgolist ma ei näe kuue nimel, kuuest pole kedagi. nüüd lähme eh, Rahvapartei esindajaga kolleeg Vintse poole. aitäh Uh, austatud kandidaat, suur tänu teile teie sissejuhatava sõnavõtu eest, väga tehniline minu arvates. püüdkem rääkida ühest valdkonnast, mis on väga oluline meie komisjoni jaoks, sellepärast et me ei toeta mitte ainult petitsioonide esitajaid, me esi-, püüame toetada kui vähegi võimalik, see on osalusdemokraatiat kui sellist, me püüame toetada kodanikualgatusi ning on uus määrus mis jõustub esimesel jaanuaril. ombudsmani ametil on väga tähtis roll, kui kodanikualgatuse komisjonil on halduslikke raskusi Euroopa Komisjonis. millisena teie näete ombudsmani rolli kodanikualgatuse protsessiga seoses ja kuidas te saaksite sellele protsessile kodanike hüvanguks rohkem kaasa aidata? aitäh! suur aitäh! ma arvan, et äh, mina olen oma töös alati rõhunud osalusvajadusele, näiteks äh, äh, euro, näiteks Itaalias eh, kodanikud peavad saama assotsioonide kaudu eh, osaleda see kõiges selles, mis eh, puudutavad keskkonnaküsimusi ning näiteks rahvusparkidel ei olnud selliseid eh, menetlusi ning ma olen nõudnud eh, ka eh, nõudnud valitsuselt selle küsimuse lahendamist ja nõu- ja seda, et äh, menetlust äh, tehtaks äh, korrektselt ning tegin seda ka Itaalia erinevates piirkondades, näiteks oli selliseid piirkondi, kus osalus ei olnud garanteeritud ning äh, ma äh, pöördusin nende poole ning nad äh, võtsid minu pöördumise peale vastu, peale vastu selge menetluse, mis aitaks garanteerida kodanike osalise võimaluse. tihtipeale mõned bürokraadid avaldasid vastupanu. Nad ei tahtnud lubada kodanikul osaleda avalikus elus ning ma kordan tihtipeale, et Eh, kordan tihtipeale, tehke uksed kodanikele lahti ning eh, et see, eh, need kommuunid võtsid vastu väga hästi välja töötatud menetluse, luues selge deontoloogilise nõuete nimekirja Eh, riigiasutuse töötaja poolt ning eh, eh, kokkuvõttes kommuuni esindajad peavad olema need, kes garanteerivad õi, kodanike õigusi ning see, sellised nõudmised on välja töötatud ombudsmani poolt, sellepärast et kommuunid ei suutnud seda ise teha ning äh, aluseks äh, võtsime, äh, võtsime selle, mida näeb ette Itaalia seadus ja ka Euroopa seadus, nähes, nähes ette ka sotsiaalset osaluseelarvet ning samuti on ette nähtud ka avatud kohaliku omavalitsuse nõukogu, kus kodanikuühiskonna esindajad saaksid äh, osaleda. see ei, ei ole lihtsalt äh, põhimõtete korrutamine, vaid see on äh, reeglite kogu, mis on juba vastu võetud, mis võiks olla ka pilootprojekt, et edaspidigi kodanikele avada uksi. suur aitäh, nüüd saab sotsialistide esindaja saab sõna, mulle öeldi, et Aleksei osaleb, aga, aga teda pole siin ja sellega seoses annan ma sõna. Eh, kolleeg Felissile. Thank you, chairwoman uh,. Thank you for being here uh,. Society very. suur tänu, lugupeetud esimees, ühiskond jälgib väga täpselt teie tööd Euroopa ombudsmanina on teil, teie ülesandeks Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite haldusomavoli uurida, pidades silmas seda, et inimesed ka Euroopa ko-, tunnevad usalduse, puudulikku usaldust Euroopa institutsioonide vastu, kuidas teie kavatsete vähendada lõhet Euroopa kodanike ning Euroopa äh, institutsioonide vahel? Euroopa ombudsman on parlamendi koostööinstrument, et äh, kodanikud saaks tõhusalt suhelda institutsioonidega. ning äh, ombudsman on ju põhimõtteliselt vahendaja, see on selle sõna tähendus. see sõna sündis kahe tuhande kaheksasaja üheksandal aastal äh, Rootsis ning see inimese roll on olla pädev vahendaja. ta peab andma Äh, häälega kodanikele, kellel seda pole. tihtipeale äh, kodanik ütleb õigeid äh, asju, kuid tal pole võimalik oma häält kuuldavaks teha ning kokkuvõttes ombudsman on mikrofon kodaniku jaoks ning see on oluline usalduse suurendamiseks, sest kõigis Euroopa riikides äh, on äh, probleemiks äh, side kodaniku valija ja kodanike esindajate vahel. tihtipeale äh, kodanik hääletab ja hakkab siis uusi valimisi ootama ning ombudsman on siis see, kes lakkamatult meenutab, et kõik institutsioonid on loodud selleks, et teenida kodanikku. proua Müller suur tänu, lugupeetud esimees, Euroopaga kodanikud saavad osaleda Euroopa ombudsmani, Euroopa ombudsman peab olema sõltumatu, kuid tema peab tegema tihedat töö, koostööd Euroopa Parlamendiga. Te ütlesite ühes oma varasemas vastuses, et Euroopa halduses jääb puudu läbipaistvusest. suurem osa juhtumitest, millega ombudsman tegeleb, on seotud siiski komisjoniga, kuid parlamenti süüdistatakse ka äh, mitmetes puudujääkides. kuidas teie arvates peaksite teie oma ülesannete kaudu, uurimistegevuse kaudu vähendama neid puudujääke? kõnelejal pole mikrofoni, Euroopa kodanikud äh, äh valivad Euroopa Parlamendi saadikud, te olete Euroopa rahva esindajad, kõik see, mida siin tehakse, eh, kõik eh, on, peab olema siin teie teenistuses, et aidata teid teie töö tegemisel. see on kõige olulisem põhimõte, nii et iga, kõik eh, otsused, kõik valikud peavad lähtuma just sellest vaatepunktist sest eh, kui te tõepoolest eh, tegutsete kõikjal Euroopas Euroopa Parlamendi saadikutena ja olete eh, võimelised panna institutsioonid kodaniku teenistusse, on see oluline kvalitatiivne samm edasi, kuid teie aga kui teie saate ainult esitada küsimusi ja oodata vastuseid, siis sellisel juhul Euroopa kodanikud kõik kasutavad võimal-, kaotavad võimaluse oma eh, häält kuuldavaks teha. seega kõik eh, peavad, kõik teie eh, sõnavõtud, kõik teie tegevus peab olema ka kooskõlas sellega, mida teeb Euroopa Ombudsman, vastasel korral ei ole meie tegevus tõhus. härra Koossa, palun. Köszönöm szépen. Örömmel látom, hogy ezen a... Suur tänu. Mul on väga hea meel, et tänasel kuulamisel saan vaadata teie elulugu ning tutvuda erinevate ettepanekutega, mida olete teinud aastate jooksul seoses Euroopa institutsioonidega sooviksin ma teada, kuidas teie tulevikus kavatseksite rakendada institutsioonidega seotud eeskirju? kas te tahaksite olemasolevat raamistikku laiendada või tahaksite sõna-sõnalt kogu õigust järgida? ja minu teine küsimus puudutab puuetega inimesi. täna on maailma puuetega inimeste päev suurepärane aeg esitada see küsimus, aga kahjuks päris pikka aega on ähm, esitatud väga vähe taotlusi puuetega inimeste poolt. ja ma arvan, et üheks põhjuseks on see, et inimestel on väga raske äh, saavutada juurdepääsu ombudsmanile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 ombudsmani roll on midagi enamat kui olla lihtsalt õigusvahemees. millised on teie konkreetsed eesmärgid, mida olete valmis täitma oma mandaadi ajal ning äh, mis on peamised töövaldkonnad, kuhu äh, tahaksite panustada? sono rendere eesmärk oleks muuta eh, haldustegevus kiiremaks, viisakamaks, eh, inimlikumaks, tõhusamaks, eh, efektiivsemaks ja õiglasemaks. ombudsman peab suutma vastata lihtsale küsimusele, kas ma olen suutnud seda teha või mitte ning selles ongi tema programm. ehk siis iga Äh, küsimust peab käsitlema enda käest küsides, kuidas oleks võimalik tegutseda, et seda probleemi enam ette ei tuleks. ehk siis äh, eesmärgiks on anda äh, kodanikele tunne, et avalik haldus, et riigiasutused on tema, on tema käsutuses, sest tihtipeale on niimoodi, et kodanik ei tunne seda, sellepärast et, et ähm, ombudsman on äh, tegelikult ju olemas selleks, et kodanikku äh, aidata. ning äh, konkreetsete juhtumite põhine lähenemine on see, mis äh, aitab anda selgema pildi sellest, mida teeb või võiks teha Euroopa ombudsman. järgmisena proua Ždanoka. Yes, Mr Fortunato, thank you for coming. Uh, two questions, first you.... kaks küsimust. kõigepealt süüdistasite Emily O'Reillyt selles, et äh, äh, proua O'Reilly ei olevat eriti aktiivselt edendanud ombudsmani ametikohta ja, ja selle tulemusena ei olnud väga palju petitsioone. mida teie tegite piirkondliku ombudsmanina, kuidas teie reklaami tegite sellele ametikohale ja kas teil oli äh, proportsionaalselt petitsioonide või pöördumiste arv suurem? läbipaistvuse küsimus, ütlesite, et Euroopa Parlament peab mõ-, aitama kaasa sellele, et institutsioonid oleksid äh, läbipaistvamad, aga me ei saa seda teha, kui nõukogu ajab sellele sõrgu vastu, siis ähm, no nii on. Noh. paistab, et ei saa päris täpselt aru, kuidas otsuseid langetatakse Euroopa Liidus, Euroopa Liidu tasandil. Äh, kuidas äh, seda tehakse, teevad erinevad institutsioonid, meie ei saa mõjutada nõukogu otsuseid. jah, küsimusi on kaks. kõigepealt, mis puudutab esimest äh, küsimust, siis mina tegelen äh, tuhandete kaebustega ka eh, juba alates äh, kodupiirkonnast ja see, et Euroopas on kaebusi esitatud kaks tuhat, seda on tõesti kohutavalt vähe sest äh, minul kampaanias üksinda on neli-viis tuhat kaebust äh, aastas. mis puudutab nüüd parlamendisaadikute rolli, siis ma olen öelnud, et ombudsman äh, peab olema kodanike esindaja ja praeguses Euroopa hiljase ehitusfaasis peab ta olema ka saadikute ombudsman sest, sest üheksakümmend protsenti Euroopa Liidus toetub ju ometigi kodanike legaalselt ähm, valitud esindajatele ning ei ole võimalik, et ei ole teil mingisugust äh, sekkumisvõimalust. mina leian, et ombudsman peab olema tei-, selle, selleks, et teid aidata ning arvesse äh, Eh, aluseks peab võtma parlamenti küsimuste esitamise, mis tihtipeale on tõestuseks halvad administreerimistavad teistes institutsioonides. Eh, kuid minu meelest on tegemist lihtsalt institutsionaalse mänguga, esitatakse küsimus, esitatakse vastus, kuid midagi ei toimu. sellised kaebused eh, peaks, sellega peaks tegelema ombudsman Eh, ning eh, peaks üritama leida eh, lahenduse. kui on olemas menetlused, siis peaks olema võimalik küsimusi lahendada, sest vastasel korral on tulemus negatiivne. kokkuvõttes on frustratsiooni tegemist ju sellega, kuidas frustratsiooni leevendada, sellepärast et kui seda ei tehta, siis on see väga halb reklaam institutsioonile, seda ei soovi küll mitte keegi. suur aitäh järgmisena saab sõna kolleeg Strakanelli, kellel ei ole mikrofoni. mikrofon, palun. vabandust, ma kuulasin väga tähelepanelikult teie sõnavõttu ning lugesin ka teie CV tähelepanelikult üle nagu teiste eh, eh, kolleegide oma eh, Eh, ning eh, me peame eh, valima selle, kes garanteerib kõige paremini ombudsmani rolli, kui me peame Strasbourgis seda valima, siis me ei pea otsustama, kas Euroopa ombudsman võib esindada äh, seda, neid või teisi huvisid, ta peab tõepoolest äh, esitama kodanike vajadusi ja nõudmisi ning seda äh, võttes arvesse, mida te ütlesite, kas te äh, sooviksite mulle selgitada, miks te arvate, et teie pädevused, oskused, teie senine kurikulum nagu te, mida me, mida te meile põhjalikult tutvustasite, miks te arvate, et eh, teie oskused eh, on eh, paremad kui teistel kandidaatidel. mis teid tõstab esile võrreldes teiste kandidaatidega? kõnelejal pole mikrofoni. ma olen hea juuraharidusega, olen tuttav Euroopa nõuetega ja seega ma tean, millised on kodanike õigused, samas äh, aga olen äh, ka äh, tutvunud sellega, millised peaks olema vajalikud muudatused menetluse siseselt, näiteks, näiteks loomulikult on kohtunik võimeline otsustama, eh, kas eh, kodanikul on õigus või mitte, aga mida, eh, mida peab tegema ombudsman? ombudsman peab aitama kodanikele, kodanikel oma õigust saavutada. mina ütlen pidevalt, et minu töö on see, et ma muudan vihakrimassi naeratuseks. me ei nõuaks ju ometi, et äh, et äh, ma olen pidevalt öelnud, et äh, äh, probleem on selles, et ei suudeta anda konkreetseid lahendusi. meil on vaja iga menetluse juures, meil peab olema võimalik lahendada probleeme, meil peavad olema selleks õiged meetodid ja õiged instrumendid selleks. suur aitäh ma ei näe siin härra McCarthy't äh, kuuest. seega me kuulaksime nüüd selle äh, kuulamise ära, kui keegi soovib vaba mikrofoni voorus midagi küsida, siis on veel võimalik seda teha. näen, et seda ei soovita. seega kuu-, lõpetame selle kuulamise. Teil on nüüd kolmeks minutiks äh, sõna kokkuvõtete tegemiseks arvan, et meie kõigi äh, ootus ja lootus on, et äh, ombudsman oleks Euroopa tõeliselt pädev sõber, kes äh, suudaks oma tööd teha, aidates Euroopat paremini integreerida, et me kõik tunneks ennast eurooplastena, et Euroopa institutsioonid oleks tõesti äh, E, Euroopa kodanike teenistuses, kuid e, juhtub siiski niimoodi, et, et, et ei ole näiteks, et, et, et, et, et et on näiteks ombudsman seotud mingisuguste suurettevõtetega. Euroopa ombudsman on see, kes viis aastat jälgib tähelepanelikult Euroopa eh, institutsioonide eh, arengut. seega on vaja paika panna see, millised on suhted Euroopa Parlamendi ja institutsioonide vahele. Euroopa eh, ombudsmanil on, on kõige parem võimalus selleks, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud saaks teha oma tööd ning üles ehitada õiglasema Euroopa. suur aitäh teile teie sõnavõttude eest, härra Fortunata. petitsioonide komisjonis oleme alati valmis, avatud eh, kõigile kandidaatidele ning eh, kuna järgmine eh, kandidaat ning saadikud samuti on, tulevad kohale eh, kümne minuti pärast, nii et meil on võimalik nüüd väike kohvipaus teha. suur tänu! Bueno, continuamos, continuo. kolleegid, jätkame, ma jätkan hispaania keeles. me jätkame nüüd teise kandidaadi kuulamisega, nagu te teate, me teeme seda mm, tähestiku järjekorras ning nüüd saab sõna Julia Lafranc. Ehm. niisiis Eesti kabiin on tõepoolest olemas, number kolmteist <laughs> Eesti kabiin on täiesti olemas, number kolmteist. Hmm. ja teil on kümme minutit nüüd oma kõne pidamiseks. Gracias, senora presidenta. suur aitäh, proua president. Honorable members of the European Parliament austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse tutvustada teile oma mõtteid Euroopa ombudsmaniga seoses. kogu oma elu, kogu minu elu jooksul inimõigused, inimväärikus, õigusriigi põhimõte on olnud minu jaoks väga tähtsal kohal. mina sündisin Nõukogude režiimi ajal Eestis, kasvasin üles seal ning nägin oma silmaga, mida see tähendab, kui sa saad vabaks ning liitud Euroopa Liiduga. kui Eesti taas võitis kätte oma iseseisvuse, sain võimaluse õppida välismaal, elada välismaal, õppisin õigust Saksamaal, elasin Prantsusmaal, õppisin mitmeid keeli. minu kolm keelt on, minu kolm last on nii eestlased kui prantslased mina olen suurepärane näide sellest, mida Euroopa Liit andis Erasmuse põlvkonnale. mina olen eurooplane. aga ma ei ole unustanud oma juuri. olen pärit väikeselt kalurite saarelt Eestis ja selle kogukonna liikmed vaatavad mind praegu ja küsivad, mida see Euroopa ombudsman, mis asi see on? mida Euroopa ombudsman teeb? ja mina räägin neile, millisena mina näen Euroopa ombudsmani. selgitan neile, et kui neil on probleeme Euroopa haldusega, siis Euroopa ombudsman on selleks, et neid aidata. ma selgitan neile, et neil on õigus, täielik õigus esitada kaebus Euroopa ombudsmanile ning et Euroopa ombudsman on hea haldustava kaitsja ning äh, meie põhiõiguste kaitsja. Euroopa ombudsman ei peaks tegema seda tööd, mida teevad Euro-, teeb Euroopa Parlament ja Euroopa Parlamendi komisjonid. samuti ei peaks ombudsman tegema seda tööd, mida teevad inimõiguste institutsioonid ja inimõigustega tegelevad organisatsioonid ja vabaühendused ja Euroopa ombudsman ei ole kohus. Euroopa ombudsman ei saa oma töös lähtuda poliitilistest instinktidest või millestki selle sarnasest. tuleb lähtuda õigusalastest teadmistest ning äh, õiglustundest, heast õiglustundeks, tundest. ja seda ongi mul teile pakkuda, sest mina olen ametlik jurist. olen äh, töötanud üle viieteistkümne aasta kohtunikuna Eesti Ülemkohtus haldusküsimustega, põhiseaduslike küsimustega ja nüüd siis Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis. seda kutsutakse ju Euroopa südametunnistuseks. ma olen otsustanud kohtuasjade üle erinevatest valdkondadest, põllumajandusega seoses, kliimaga seoses, terrorismiga seoses, laste röövimisega seoses, inim-, sõnavabadusega seoses. mul on äh, Äh, olnud julgust otsustada elu ja surma üle ja äh, anda oma otsus vastuolulistes küsimustes, äh, mis läheb teistest lahku. ma tean, inimeste, tunnen inimeste probleeme põhjalikult, aga tunnen ka haldussüsteemi põhjalikult. olen olnud riigiteenistuja Eestis, riigis, kus on e-valitsus ja kus on tegeletud ka halduse inimlikuks muutmisega. tunnen ka Euroopa Liitu põhjani olin äh, Tartu Ülikoolis Euroopa õiguse professor. rahvusvahelistes äh, ametiorganisatsioonides juhtival kohal ole-, äh, olemine on andnud mulle julgust ol-, võtta vastutus enda kanda sellistes kontekstides. me kõik teame, mis on demokraatliku poliitika jõud. me peame töötama rahva hüvanguks ning mina ei ole kunagi olnud seotud ühegi konkreetse poliitilise erakonnaga. Euroopa ombudsman peab olema sõltumatu, erapooletu ning äh, tal peab olema institutsioonide ning kodanike usaldus. nüüd tunnete mind läbi ja lõhki. aga miks olen ma ennast täna siia kandidaadina üles seadnud? olen end kandidaadina üles seadnud Euroopa ombudsmani ametikohale sellepärast, et usun, täielikult Euroopa ombudsmani ametikoha potentsiaali ning sellesse headusesse, heasse, mida sellega saab teha Euroopa kodanike hüvanguks. ma tean, mis on Euroopa ombudsmani institutsiooni tugevad küljed ning millised on selle institutsiooni probleemid. ning tahaksin äh, lisada nendele tugevatele külgedele, lähtuda nendest ning äh, lahendada probleemid peamiseks probleemiks võib olla see, et Euroopa Liidu institutsioonid ning kodanikud on kaotanud usalduse Euroopa ombudsmani. sellepärast, et Euroopa ombudsmani soovitused ei tugine enam õigusele. institutsioonid mõningate tähtsate juhtumite puhul ei ole võtnud arvesse Euroopa ombudsmani soovitusi. üks näide Euroopa Parlamendi liikmete kulud. seesama koda siin, Euroopa pa-, Parlament kritiseeris Euroopa ombudsmani, sest et äh, Euroopa ombudsman äh, avalikustas oma info enne Euroopa Parlamendi seisukoha ärakuulamist. õiglane kohtumõistmine on oluline. me näeme ka, et Euroopa Ombudsmani soovituste järgimise määr väheneb ning statistika näitab mulle, et hoolimata sellest, et meil on üle viiesaja miljoni eurooplase, kes elavad Euroopa Liidus, ainult kaks tuhat pöördumist esitatakse Euroopa Ombudsmani ametile aastas. olen rääkinud kahe eelmise Euroopa Ombudsmaniga mitmeid kordi, nemad on minu jaoks suureks inspiratsiooniallikaks olen rääkinud paljude liikmesriikide ombudsmanidega, sealhulgas ka rahvusvaheliste ombu-, ombudsmanide instituudi peasekretäridega, peasekretäriga. paljud liikmesriikide ombudsmanidest on juristid, mõned neist on olnud kohtunikud. mul on väga konkreetne ettekujutus sellest, mida Euroopa ombudsman peab tegema. ja Äh, Euroopa Ombudsmani ülesandeks on teenida Euroopa rahvast parimal võimalikul moel. mina kavatsen seda tehes tugineda kahele alustalale. kõigepealt äh, on mul õigusteadmised, asjatundlikud teadmised ja teiseks õiglustunne ja inimlik lähenemine mul on väga konkreetne programm selle kohta, kuidas seda kõike teha, olen jaganud teile oma tegevuskava laiali. kahjuks ma ei saa kõiki üksikasju siin praegu lahkama hakata, saan viis olulist elementi sellest tegevuskavast välja tuua. esimene peamine ülesanne Euroopa Ombudsmani jaoks on kaebused ning mina kannan hoolt selle eest, et Euroopa Ombudsman jälgib iga kaebust, et iga pöördumist võetaks tõsiselt, sellepärast et iga pöördumine näitab, et midagi on Euroopas viltu. kõiki pöördumisi ombudsmani poole tuleb kohelda võrdselt. kannan hoolt selle eest, et haavatavate inimrühmade kaitse oleks tagatud, näiteks vanurid, lapsed, vähemuse esindajad, varjupaigataotlejad Äh, pagulased Euroopa Liidu territooriumil, puuetega inimesed, et neid oleks arvesse võetud. tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu sellele, et täna äh, on puuetega inimeste päev. mina kannan hoolt selle eest, et nende õigusi austatakse. teine väga oluline ülesanne Euroopa Ombudsmani jaoks on algatusuuringud. kavatsen omaalgatuslikke uuringuid kasutada arukalt ning tõhusalt kodanike hüvanguks. esimene uurimine omaalgatuslikku uurimine, mida kavatsen läbi viia, võib-olla äh, digitaliseerimise uurimine Euroopa halduses, äh, vaatan, kuidas äh, digitaliseerimisega võetakse arvesse kodanike õigusi ning eetilisi põhimõtteid kavatsen kanda hoolt selle eest, et uurida, kuidas on puuetega inimeste osalusega avalike konsulteerimiste protsessis ning sellisel moel kavatsen aktiivselt osaleda Euroopa Komisjoni aktiivsetes äh, avalikes kuulamistes keskendudes kodanike õigustele, kavatsen aktiivselt osaleda ka Euroopa Parlamendi töös, aidates kodifitseerida Euroopa äh, Liidu äh, haldusõigust, kavatsen seda teha head haldustava austades siis äh, meil on vaja tõhusat äh, läbipaistvat juurdepääsu äh, kõikidele Euroopa, kõikide Euroopa kodanike jaoks Euroopa Ombudsmani ametile. ma tean, et ei ole mingisugust avalikku dokumentide registrit läbipaistvuse jaoks, mina kavatsen selle kallal töötada. mina kavatsen läbipaistvusega seotud küsimuste kallal töötada ja teha koostööd liikmesriikide ombudsmanidega. ning ma leian, et meie jaoks on oluline äh, edendada avatud halduse kultuuri. nüüd jõuan siis oma viienda punkti juurde, nimelt äh, koordineerimine, koostöö Euroopa Parlamendiga, iseäranis petitsioonikomisjoniga, aga ka teiste komisjonidega Euroopa Parlamendis. me peame looma alalised ähm, suhtluskanalid ka liikmesriikide ombudsmanidega, tegema nendega koostööd äh, sellistes küsimustes nagu näiteks rikkumistest teatajate kaitse lugupeetud daamid ja härrad, mina olen juht, kellel on empaatiatunne ning kannan hoolt selle eest, Euroopa Ombudsmani amet teeb tööd tõhusalt, äh, nii et sellel on mõju ja see on nähtav. Euroopa kodanikud seisavad täna silmitsi suurte väljakutsetega ning ne-, neile tuleb kinnitada, pakkuda seda kindlustunnet, et nende õigusi kaitstakse, et õigusriigi põhimõte on jõus. ning äh, mul on äh, väga palju olnud vestlusi teiega, Euroopa Parlamendi liikmed, äh, väga palju inspireerivaid vestlusi erinevates erakondades äh, ja ma näen, et te olete meiega minuga päri, aga nüüd on õige aeg käes, et äh, Euroopa ombudsman oleks jälle jurist, nii nagu siis, kui see ametikoht omal ajal loodi. mina olen Euroopa kodanike hääleks ning äh, minu äh, teadmised, kogemused ning pühendumus on kõik Euroopa rahva teenistuses. aitäh! Mm, e has... ja nüüd siis Rahvapartei kõigepealt Aksel Foss, palun. suur tänu, lugupeetud esimees annan pisut aega, et te saaksite kõrvaklapid pähe panna. suur tänu, proua Lafranc, teile teie sissejuhatava sõnavõtu eest. mina teen lühidalt. mul oleks hea meel kuulda natukene täpsemalt teie tegevuskavast. võib-olla mõned üksikasjad äh, võiksite lisada, et ma saaksin sellele parema hinnangu anda. ja siis veel üks täiendav küsimus rääkige, milliste juhtumitega te töötasite Euroopa Inimõiguste Kohtus? võib-olla äh, räägiksite natuke sellest põhjalikumalt? suur tänu! Äh, see tegevuskava, äh, mis on minu ees, on üsna konkreetne tegevuskava ning tahaksin omalt poolt toonitada, et äh, ombudsmani toomine kodanikule lähemale, ombudsmani, ombudsmanile juurdepääsu parandamine on minu üheks ülesandeks. tahan kanda hoolt selle eest, et kaasaegset tehnoloogiat e-tehnoloogiat kasutatakse paremini, tagada keeleline ning kultuuriline mitmekesisus. ma arvan, et ombudsmanil võiksid olla ka online vestlused kodanikega reaalajas ja ja võib-olla võib, võib koos teha, koostööd teha ka liikmesriikide ombudsmanidega, et ja mul on ka mõningaid äh, häid mõtteid seoses algatusuuringutega, mainisin seda tegelikult juba oma sissejuhatavas sõnavõtus. toonitada tahaksin aga seda, et kõik äh, ametid, mis tegelevad kodanike õigustega, äh, neid tuleb külastada ning mis puudutab konkreetseid kohtuasju, siis Euroopa inimõiguste kohtus alustades äh, ootasid äh, mitmed kohtuasjad, tuhanded kohtuasju mind. Äh, võib-olla mainiksin kõige olulisemaid. pantvangi juhtum Venemaal ning ähm, ähm vägivalla või jõu kasutamise küsimus. pantvangide vabastamisel kasutatud jõud läks tõesti vastuollu Euroopa inimõiguste konventsiooniga. mitmed inimesed, kes kaotasid selle terrorijuhtumi käigus oma lapsed, ning pärast, kui ähm, see kohtuotsus avalikustati, kuulsime me, et äh, hagejad ütlesid, et lõpuks ometi sai õiglus jalule seatud äh, ning ähm, keegi lõpuks andis meile õiguse, et see tõesti oli õigusvastane. Äh, oli ka teisi tähtsaid kohtuasju, aga, aga siiski ka see sõnavabadusega seotud kohtuasjad, vihakõnega seotud kohtuasjad, kohtuasi Eesti vastu, olin ka selle kohtuasjaga seotud. Äh, anonüümne viha, vihakõne ei ole ka sõnavabaduses ka süsteemis lubatud. järgmisena saab sõna härra Ameliks. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu teile, et olete täna siin meie ees teie põhjalik sissejuhatav sõnavõte oli väga veenev, kuid äh, esitaksin teile sama küsimuse nagu eelmisele ombudsmani kandidaadile. ombudsmani roll on äh, midagi enamat kui lihtsalt õigusvahemehe roll, rääkisite natukene sellest, aga mis on teie kolm peamist eesmärki, mida tahate saavutada oma ametiajal? ja mis on kolm peamist töövaldkonda, mille kallal tahate töötada? aitäh selle küsimuse eest õigus äh, ombudsmani kontekstis on see sama Äh, nagu siis, kui sa alustad võidujoosta, jooksu. kui sa tahad võidujooksus jõuda finišisse esimesena, pead alustama healt positsioonilt. ja minu jaoks äh, see, äh, et me lähtume õigusest, see on minu jaoks väga hea aluspositsioon, mida on vaja selleks, et seda võidujooksu kaasa teha. ja loomulikult jooksu ajal on vaja head äh, Äh, moraalitunnetust, õiglustunnet, empaatiat äh, ning äh, oma plaan minu plaan on Euroopa ombudsman tuua kodanikule lähemale ja see on kõige olulisem, näha, et ombudsmani usaldatakse, et institutsioonid usaldavad ombudsmani, et inimesed usaldavad ombudsmani. me tahame aidata kodanikke, aga me tahame ka institutsioone head haldustava järgida ja haldusomavolilt äh, liikuda siis haldus, hea haldustava järgimise juurde. selleks, et seda eesmärki saavutada, tuleb äh, Euroopa ombudsman Brüsseli mullist välja tuua ning äh, tuua lähemale liikmesriikide ombudsmanidele, teha koostööd liikmesriikide ombudsmanidega, meil peab olema ju Euroopa õigus, Euroopa õigus, mida liikmesriigid peavad jõustama äh, ning äh, et see oleks täielikult Euroopa väärtustega ja aluspõhimõtetega kooskõlas. ja siis äh, kolmandaks, äärmiselt huvitav osa ombudsmani tööst on midagi enamat äh, kui, kui need kaebused, lähtuvalt nendest kaebustest, mis ombudsmanile esitatakse ning äh, kogemustest saab ombudsman kasutada oma algatuslikke uurimisi selleks, et aidata kodanikke ning tuua kodanikke kogu oma tegevuse keskmesse seda kavatsen teha läbi oma tegevuskava, äh, olla kodanikulähedane, ise otsustada kaebuste üle, kanda hoolt selle eest, et, äh, et institutsioonid äh, soovitusi austavad ning kasutan ära omaalgatuslike uurimuste võimalust selleks, et tagada head, hea haldustava järgimist juba vaikimisi ja ombudsman Äh, ombudsmanil oma roll mängida ka seoses puuetega inimeste äh, vabatahtliku protokolliga. proua Müller, Renew fraktsioonist. suur tänu, proua Le Franc. Euroopa ombudsman oma ülesandeid täites on loomulikult sõltumatu, autonoomne, aga äh, Euroopa ombudsmanil on tihedad sidemed Euroopa Parlamendiga. Te olete üsna üksikasjalikult selgitanud, millised on teie pädevused ja kui oluline see sõltumatus teie jaoks on. suur aitäh teile selle eest! Teie tegevuskavas, nii nagu ka teie sissejuhatavas sõnavõtus rääkisite prioriteetidest, ma tahaksin äh, selle kohta täpsemalt küsida. Euroopa ombudsman saab läbi viia omaalgatuslikke uurimisi. kas teie soovite seda teha, kas teil on konkreetseid ettepanekuid, plaane selle kohta, kuidas seda teha, ma äärmiselt suure huviga kuulaksin seda. Äh, suur tänu, ma arvan, et äh, Euroopa Ombudsmani peamiseks ülesandeks on äh, probleeme lahendada. tuleb äh, vaadata kaugemale kui petitsioonid mõningate petitsioonide puhul on petitsiooni esitaja soovinud jääda anonüümseks ka äh, Euroopa Liidust väljaspoolt tulevatel inimestel võib olla küsimusi äh, vahe, finantsvahenditega ja nii edasi, sellistel puhkudel tuleb olla väga ettevaatlik. ma arvan, et äh, et kõigepealt tuleb saavutada hea ülevaade sellest, mida ombudsman saab omaalgatuslikult uurida, igal juhul tuleb seda teha tõhusalt ning tõhusus saab olla tagatud ainult siis, kui analüüs on põhjalik. ning äh, samuti tuleb lähtuda aktiivsest äh, suhtlusest teiste ametivõimudega. et oleks selge ettekujutus sellest, milliseid ettepanekuid saab teha lähtuvalt Euroopa õigusest. ning koostöö Euroopa Parlamendiga ning petitsioonide komisjoniga on selles kontekstis oluline. petitsioonikomisjon on üks osa Euroopa ombudsmanide võrgustikest, võrgustikust ning me näeme, kui palju on tegelikult probleeme mis puudutab äh, algatusuuringuid, siis äh, ma soovin alati äh, parandada juurdepääsu heale haldustavale ning äh, ma tahaksin likvideerida kõiki puudujääke kohe, kui äh, Euroopa ombudsman hakkab rääkima asjadest, mis ei kuulu tema pädevusse, siis äh, kaotab ta inimeste usalduse, sellepärast et äh, usaldus on see alus, mida meil vaja on, rahva usaldus ning institutsioonide usaldus ombudsmani. konkreetseid ettepanekuid ma tegelikult juba mainisin oma sissejuhatavas kõnevõtus, need on ka tegevuskavas kirjas. suur aitäh teile! proua Auken, Rohelised. Uh, uh, suur tänu et tulite täna siia, ma olin natukene üllatunud, kui te ütlesite, et otse kui me oleksime kõik ühel meelel, et on vaja juristi äh, Euroopa Ombudsmani ametisse. Äh, ei, äh, tegelikult juristid võivad töötada Ombudsmani ametis, mina olen teinud Taanis Ombudsmani tööd kakskümmend kolm aastat, enne seda olin siin viisteist aastat ning isegi siis, kui on suurepärased juristid, siis väga Äh, äh, suur oli Taanis toetus äh, Emily O'Reillyle ja endiselt on see toetus väga suur. ja see usalduse küsimus, te üt-, ma ei tea, kust te selle võtate? et võt-, kui te võtate vastu ainult sellised küsimused, kui te võtate ainult selliseid asju ette, mille puhul institutsioonid juba ette kummardavad ja ütlevad, me teeme seda, siis teil on väga palju tööd, aega üle pärast Te peate ma, ma ikkagi laiemalt lähenema asjale, ma ei tea, millest te räägite, kui te ütlete, et siin ei ole äh, palju õiguslikku alust ombudsmani töös siiamaani, see üllatab mind. Te ütlesite, et kavatsete olla otsekui arukam äh, algatusraporteid, äh, algatusuuringuid äh, alustades Selmaieri raportit toetas üle seitsmekümne protsendi meie Euroopa Parlamendist ning meie iga-aastases aruandes samuti kinnitasime seda, meil on, meil oli suur toetus aastaaruandele ma olen kindel, et te teate seda, aga et Selmajärvi juhtum ja, ja teised juhtumid lähtusid kaebustest. kas te selliseid asju üldse ette ei võtakski, kui teid ombudsmaniks määratakse? kas te siis kavatsete ainult algatusuuringuid kasutada? Äh, sellisel juhul, kui te teate, et tulemused oleksid äh, suurepärased, kas te olete läbipaistvuse äh, raporti vastu näiteks nõukoguga seoses, see võtab väga kaua aega, selle tulemused võtavad väga kaua, kaua aega, me teame kõike seda. ja parlamendiga konsulteeriti tõesti siis, kui asi puudutas meie üld kulusid äh, parlamendiga täielikult konsulteeriti, see on täitsa selge. Uh, mul on vaja kõikide nende küsimustele, kõigile nendele küsimustele vastamiseks kümme minutit vähemalt, aga püüan ka kolme, saan ka suurepäraselt kolme minutiga hakkama. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi äh, liige. see ei ole minu mõte et Euroopa ombudsman peaks olema kohtunik ja see on tegelikult teie mõte, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. sellepärast, et see on tegelikult Euroopa ombudsmani statuudis artiklis seitse lõikes kaks kirjas, seal on sätestatud, et inimesed, kes kes kvalifitseeruvad kõrgetele äh, juriidilistele ametikohtadele, automaatselt kvalifitseeruvad ka ombudsmani kandidaadiks, nad ei pea tõendama, et nad on varem ombudsmanina tööd teinud. see on äh, õiguslooja soov sel ajal, kui Euroopa Parlament võttis selle statuudi vastu ja see on sellepärast äh, minu arvates nii, äh, et see tagab sõltumatuse ja erapooletuse, mis on äh, kohtunike DNA-s sees. see ei tähenda seda, et Euroopa ombudsman oleks kohtunik, ei sugugi mitte, ütlesin seda ka tegelikult oma sissejuhatavas sõnavõtus ka ja see ei tähenda sugugi mitte seda, et Euroopa ombudsman alati peab olema kohtunik. aga kui teil on kandidaat, kes on kohtunik, kellel on õigusteadmised ja sam-, kellel samal ajal on ka inimese nägu ja kellel on kõik muud kogemused, mida mida Euroopa ombudsman vajab, siis ma arvan, et see on väga hea alguspositsioon ning et neid omadusi tuleks arvesse võtta ning kindlasti ma usaldan teie kõigi äh, arukust selles küsimuses ja otsustusvõimet. Äh, aga mis puudutab äh, omaalgatuslikke uurimisi, siis neid tuleb tõesti kasutada arukalt, ei tohiks võtta näiteks kaebusi erakondadelt või poliitilistelt liikumistelt ning lähtuda neist. kohe, kui seda hakatakse tegema, siis on ombudsman kuidagi seotud mingisuguse poliitilise eesmärgiga ja nii ei tohi olla, sellepärast et kõik inimesed ja kõik institutsioonid peavad saama usaldada Euroopa ombudsmane ombudsmani ning Euroopa ombudsman peab institutsioonidega konsulteerima selleks, et oleks tagatud õiglane kohtumõistmine, seda tuleb teha ka seoses omaalgatuslike uurimistega ja seda ma võin teile pakkuda veenvus ning austamine ei tähenda seda, et äh, mul ei oleks äh, julgust, nagu äh, Ginsberg Ühendkuningri-, <laughs> Ameerika Ühendriikide kohtunik ütles, et mul on julgust juhtida teisi mind järgima oma otsustega. Euroopa ombudsman peab rääkima tõde võimuesindajatele aga lähtuma seda tehes õiguslikust, õiguslikest teadmistest. enne, kui ma hakkan omaalgatuslikke uurimisi läbi viima, pean läbirääkimise teiste osapooltega ning oma argumentides lähtun sellest, mida ütlevad Euroopa institutsioonid. kui Euroopa institutsioonid ütlevad, et see, me ei saa seda teha, siis ma küsin, miks ja nad peavad mulle selgitama, miks üht või teist ei saa teha, kui öeldakse, et õigus õigusraamistiku tõttu seda ei saa teha, siis ma saan vastata, et meil on Euroopa Parlament, me peame pöörduda Euroopa Parlamendi poole resolutsiooniga, soovitusega, Euroopa Parlament on loodud selleks, et meid aidata, Euroopa Ombudsman on demokraatia ning õigusriigi vaheline ühenduslüli. E aitäh, nüüd ECR ja härra Ludovski tere hommikust ja tere tulemast! mina tahaksin teile esitada mitu küsimust kahe valdkonna kohta. esimene valdkond on tagatreplus Euroopa institutsioonides. kas teie meelest tagatrepluse regulatsioonid ja kolmandate isikute tegevuse regulatsioon nii avaliku kui erasektori äh, osaliste roll otsuste tegemisel, kas need on õiged, kui ei ole, siis mida te muudaksite nendes regulatsioonides ja teine küsimus, millele ma eelmiselt kandidaadilt vastust ei saanud, on see, et kas teie meelest läbirääkimiste protsess, triloogide protsess on piisavalt läbipaistev Euroopa kodanike jaoks. kui see ei ole piisavalt läbipaistev, mida oleks võimalik siin muuta, aitäh? lugupeetud Euroopa Parlamendi liige, suur tänu selle küsimuse eest. olgem selged. palju on tagatrepluse osas veel ära teha? tagatrepluse puhul on oluline läbipaistvus ja vastutus. meil on loomisel institutsioonide vaheline register tagatrepluse jaoks ning loomulikult Euroopa ombudsman äh, on alati kohal, et jälgida, kuidas institutsioonid äh, täidavad äh, täie tõsidusega oma haldusülesandeid, sealhulgas ka registri osas. minu meelest tuleb siin samm-sammu haaval edasi liikuda ning edendada sealhulgas ka avatud halduskultuuri. ning teine viis, kuidas ombudsman saab olla aktiivne, on seoses rikkumismenetlustega inimestel on võimalik äh, algatada Euroopa Komisjoni äh, suhtes, on võimalik esitada taotlus, et see rikkumismenetlus algatatakse ning äh, komisjon peab põhjendama, kui menetlust ei algatata. see on muidugi Euroopa Liidu õiguse kohaldamine liikmesriikides, see puudutab ka seda, aga teine küsimus, mis te esitasite, minu meelest nende kolmepoolsete läbirääkimiste puhul on oluline tulla tagasi liikmesriikide ja liikmesriikide rolli juurde selles äh, protsessis. minu meelest on oluline selles valdkonnas koostööd teha ka riiklike ombudsmanidega. Euroopa ombudsman tegeleb äh, nii äh, administratiivülesannete vääriti täitmise kui hea täitmisega, aga ta ei saa tegustada, tegutseda üksi, kui asi puudutab läbipaistvust nõukogus ombudsman peab siinkohal tegutsema koostöös liikmesriikidega, riiklike ombudsmanidega, kes saavad Euroopa ombudsmani aidata äh, ja anda teadmisi selle kohta, kuidas liikmesriigid järgivad äh, õigusakte. minu meelest taaskord Euroopa ombudsman saab siin jälgida, kas juurdepääs äh, dokumentidele ja hea haldustava on olemas või mitte. aitäh! ma ei näe kuuel esindajat, seega nüüd alustame teise vooruga. ja pidage nüüd meeles, et küsimuse esitamiseks on nüüd üks minut ja vastamiseks ka üks minut ja nüüd Rahvapartei esindaja, palun. tere tulemast, proua Lefranc Te olete andnud meile meie mm, väga üksikasjaliku ülevaate selle kohta, mida teie arvate. mul on ühest teema kohta üks küsimus. Te olete ekspertkomisjoni liige, seega teil on väga palju kogemusi. kuidas see teid teie töös edasi aitab? Te olete oma programmis öelnud, et äh, põhiõigustega äh, tuleb äh, intensiivsemalt tegeleda. kuidas saab see teie töö osaks olema. teiseks kommunikatsioon. oma programmis te räägite sellest, et peab suhtlema institutsioonidega. kuidas on asi aga avalikkusega suhtlemisega? kui me suhtleme avalikkusega paremini, siis võtab üha rohkem inimesi ombudsmaniga ühendust ja kuidas te kavatsete oma programmi osana seda rakendada, aitäh! kuule, ma vastan sellele küsimusele eesti keeles, austusest erinevate keelte ja multikultuursuse vastu Euroopa Liidus. nii nagu minu programm ütleb, siis tõepoolest põhiõigused ja vabadused on kindlasti üks osa ehm, Euroopa ombudsmani tööst, mis võib-olla on natuke varjupoolele jäänud, kuna me vaatame, et tõesti väga vähe on kaebusi ehm, Euroopa kodanikelt Euroopa ombudsmanile ja sellega seoses ongi täpselt see, mida te teisena küsisite, on pea võtmeküsimus ja võtmevastus sellele oleks, loomulikult tuleb suhelda Euroopa inimestega, Euroopa kodanikega. ja kui te vaatate minu programmi, siis selles programmis ma just näengi seda ette, et need visiidid, mida ma ise näen ette esimese vähemalt poole aasta jooksul oma ametisoleku ajal, kui te teete mulle seda au ja valite mind Euroopa ombudsmaniks, et need visiidid eh, ei ole mitte ainult visiidid, viisakusvisiidid eh, Euroopa eh, ombudsmani poolt rahvuslike ombudsmanide juurde, vaid need on võimalused ka tõepoolest Euroopa inimestega endaga koha peal rääkida. ja seda ma kavatsen teha ka muuhulgas online chati teel, mida ma näen ette oma programmis, nii et absoluutselt, see on just see, mille juurde me peame Euroopa ombudsmani viima. But... suur tänu, lugupeetud esimees, teise küsimuse eest. teine küsimus on mõeldud selleks, et rääkida Euroopa Parlamendi ja ombudsmani suhetest. Euroopa ombudsmanina on teie ülesandeks uurida äh, haldusomavoli juhtumeid Euroopa institutsioonides ja ametites ning äh, ennetada süstemaatilisi probleeme, laiemaid probleeme, pidades silmas seda, et usaldusest jääb puudu, Euroopa kodanikud tunnevad, et nad on kaugenenud Euroopa institutsioonidest, siis millised on teie plaanid selle lõhe vähendamiseks Euroopa Parlamendi ning kodanike vahel täpsemalt? austatud parlamendiliige, aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et äh, see on seotud väga hästi selle sama küsimusega, millele ma just vastasin. ma arvan, et Euroopa ombudsman äh, on äh, ühenduslüliks demokraatia ja õigusriigi põhimõtte vastu, koostöö parlamendi petitsioonikomisjoniga, kus teiegi saate kaebusi kodanikelt, petitsioone seoses Euroopa õiguse rakendamisega Euroopa Liidu liikmesriikides, see koostöö on väga oluline. Euroopa ombudsman ja petitsioonikomisjon peavad tegema koostööd järjepidevalt, mitte ainult aru, aastaaruande või eriraportite kaudu, vaid meil peavad olema korrapärased kontaktid, tagades samal ajal loomulikult sõltumatuse ning erapooli-, erapooletuse. Teie olete üks osa petitsioonikomisjonina äh, ombudsmanide võrgustikust, äh, seda tuleb ka tugevdada. Äh, suur aitäh, proua Lafranc. Eh, nagu te teate, Renew Europe on pühendunud Euroopa tulevikukonverentsi korraldamisele. nagu te teate, peaks see kaasama mitte ainult Euroopa Parlamendi ja Komisjoni, vaid kõik institutsioonid ja eelkõige kõik kodanikud. E, ombudsmani roll on äärmiselt oluline Euroopa Liidu e, demokratiseerimisel ning peab arvesse võtma ka kodanike muresid. ning e, teie oma vastustes rääkisid te ka konkreetsetest mõjudest kodanikele nii et ma tahaksin küsida teie käest, kuidas teie sellel osaleksite, millised oleks teie prioriteedid, kuidas parandada Euroopa Liidu toimimist ning ka kaasada aktiivsemalt kodanikele. suur aitäh teile! ma võin lõpuks ka rääkida nüüd prantsuse keeles. ma armastan väga seda keelt. see on tõesti võimaline kokkusattumus, sest äh, Eh, kui toimus konvent eh, Giscard d'Estaingi juhtimisel, siis ole, olin ma noor eh, justiitsministeeriumi ehm, ametnik ning me ei olnud veel Euroopa Liidu liikmed, me ja me olime kohal lihtsalt Euroopa Liidu kandidaatriigina ning ma mäletan seda õhkkonda ning mäletan ka seda, et Euroopa esimene äh, ombudsman, kes leidis, et artikkel nelikümmend üks peaks olema hartas sees, see peaks meie kõigile oleks oluline olema, sest see räägib headest juhtimistavadest ning ma tahaks, loomulikult ma tervitan seda algatust ja loomulikult ma sooviksin eh, ombudsmanina selles algatuses osaleda, võib-olla eh, teha ka ühisavalduse eh, ning eh, kaasates eh, eh, ka teised, äh, sest see annaks äh, hea ülevaate sellest, äh, mis, mis kodanikele korda läheb ning ma arvan, et on väga hea ka, et on järgmine aasta juubel ombudsmani rolli loomisest Euroopa Liidus. proua Benjumea, palun suur aitäh teile, juhataja, suur aitäh, proua Lafranc, selle eest, et te täna siia tulite ning äh, tahaksin teie käest äh, küsida midagi valeuudiste kohta ning nende negatiivse mõju kohta demokraatiatele. ärgem unustagem, et seda kasutatakse demokraatia äh, vaenlaste poolt, totalitaarsete režiimide poolt tahaksin teada, kas te kavatsete samuti võidelda valeuudiste vastu ning millised meetmed kavatsete te eh, kasutusele võtta selle nimel, et pidurdada valeuudiste kasutamist ning milline on nende mõju demokraatlikele protsessidele Euroopa Liidus? suur aitäh teile, lugupeetud saadik, selle küsimuse eest. ma juba väljendasin oma äh, Äh, kogemusi selles äh, osas Euroopa Inimõiguste Kohtus. seda teemat peab võtma tõsiselt, loomulikult ma meenutaksin teile ka sellele, milline on Euroopa Ombudsmani pädevus. Nad peavad garanteerima head äh, juhtimistava, häid juhtimistavasid Euroopa institutsioonides ning kui näiteks kasutatakse vihakõne Euroopa institutsioonides, siis peaks ombudsman Äh, vaatama üle, kuidas seda küsimust lahendada, mis puudutab vihakõne ja vihakõne levikut äh, liikmesriikides, äh, siis ja valeuudiste levikut liikmesriikides, siis on vaja teha koostööd liikmesriikide ombudsmanidega sellel tasandil. proua Maestre, palun suur aitäh teile, proua Lafranc, teie sõnavõtu eest. ma tahaks teile sarnase küsimuse eh, küsimuse, mille esitasin teie eh, kolleeg, Itaalia kolleegile. me kõik oleme eh, nõus sellega, et Euroopa institutsioonid on, mõjuvad kodanikele väga kaugetena. Teie rääkisite mullist, mina ei ütleks mull, mina leian, et Eh, peaksime midagi tegema eh, selleks, et ombudsman ja Euroopa institutsioonid oleksid lähedasemad kodanikele. Te rääkisite eh, ka videochati kasutamist, mis on üks ettepanek selleks, et kodanikke lähendada Euroopa institutsioonidele. kas te arvate, et see on võimalik, nagu te rääkisite sellest, et ombudsman peab olema tõsiselt võetavusest. kas teie arvate, et selline eh, instrument muudaks seda eh, rolli tõsiseltvõetavamaks ning millised meetmed eh, ol-, võiksid olla võimalikud selleks, et Euroopa institutsiooni lähendada Euroopa kodanikele? suur aitäh selle väga inspireeriva küsimuse eest see on äh, täpselt nüüd see, et suurendada kodanike usaldust ombudsmani rolli vastu ning äh, äh, peame näitama oma kohalolekuga, et me hoolime nendest. üks võimalik on see, et me oleksime kättesaadavad, mitte peljata neid, mitte peljata nende probleeme ning arvan, et kõik need, kes, kellel on head teadmised, kuid samas ka inimlik õiglustunne eh,, ei eh, ole tihtipeale lihtsaste sõnadega olukorda selgitada, aga me peame rääkima lihtsalt rahvale sellest, mis, eh, mida inimesed teevad ja küsimus on selles, et me ei pea ainult tegelema eh, ajalehe esikülgede tekitamisega, vaid ka tõsist tööd teha. minu teine konkreetne plaan oleks iganädalaselt avaldada äh, kõige olulisemad kaebused, mis on eri keeltes jõudnud meieni Euroopa Liidus ning tõstatada teadlikkust konkreetlikes juhtumites ning loomulikult tuleb külastada ka liikmesriike ja järgmisena saab sõna proua Ždanuka. aitäh teile proua Frank, meie küsimustele vastamise eest. ma tahaks teile esitada konkreetse küsimuse. Mm, mis poolel te olete e, vaidlusküsimuses parlamendi ja nõukogu institutsioonide vahel? mis puudutavad ombudsmani rolli ja konkreetseid ülesandeid, mis äh, parlamendi poolt veebruaris vastu võeti, mis ütleb, et äh, ombudsmanil on äh, õigus teha soovitusi, kui ombudsman leiab, et Euroopa institutsioon ei täida kohtu ettekirjutusi. selle võttis äh, vastu Euroopa Parlament, kuid nõukogu õigusteenistused äh, ja samuti ka komisjoni õigusteenistused olid selle äh, vastu, nad vaidlesid vastu, nad väitsid, et vastavalt artiklile kakssada kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus ei ole ombudsman pädev uurimusi läbi viima ka Euroopa kohtus toimunud rikkumiste äh, kohta tema eh, õiguslikus rollis. nõukogu pole veel vastust andnud, kuid õigusteenistused eh, ütlesid nii, millise, kelle poolt teie olete, kas parlamendi või õigusteenistuste poolelt? aitäh selle küsimuse eest, loomulikult ma tahaks eh, Eh, õnnitleda parlamendi selle algatuse eest, et Euroopa Ombudsmani statuudi vaadatakse üle, seda pole tehtud Lissaboni lepingu järgselt ning arvan, et see on äärmiselt oluline algatus. kui te teeksite mulle seda au ja sellesse ametisse mu valiksite, siis loomulikult oleksin ma valmis teie partner ja vastaskõneleja olema selliste reformide läbiviimisel ning ka oma arvamuse avaldada. ma arvan, et Euroopa ombudsmanil on ka muid võimalusi eh, mõjutada Euroopa eh, administratsiooni ja, ja institutsioone, selle nimi on ombudspraktika. Euroopa kohus, eh, see puudutab Euroopa Kohtu otsuseid ning arvan, et Euroopa ombudsman peaks kontrollima, et, et võetakse vastu häid juhtimisotsuseid see Euroopa ombudsman ei, ei ole see, kes äh, kohtuotsuste elu rakendamist peaks kontrollima, selleks on olemas teised institutsioonid, äh, kuid äh, Euroopa Komisjon soovib käivitada rikkumismenetluse või menetluse mille kohaselt kohtuotsuseid ei rakendata liikmesriikide poolt, siis äh, peab ombudsman tegema kõik selleks, et äh, menetlus järgib häid haldustavasid. leian, et see oleks side Euroopa ombudsmaniga. alati peab jääma meie pädevusse raamesse, kuid äh, seda palju asju on võimalik teha, kui hästi tuntakse seadust ja kuidas äh, oleks äh, võimalik äh, kaasata rohkem äh, kodanikke ja suurendada nende usaldust institutsioonide vastu. järgmisena saab sõna kolleeg Ludovski. ei. härra Karsian Fururet ma ei näe. nüüd alustame vaba mikrofoni vooruga, sest aega on. härra Koosa ja Teil on loomulikult võimalik sõna võtta, vabandust, et ma teid enne ei näinud. kõnelejal ei ole mikrofoni. meil ei ole võimalik tõlkida, kui me ei kuule kõnelejat hiljutises intervjuus te kritiseerite proua Reili poolt läbiviimist äh, Ähm, uurimisi, mis on väärtustanud minu meelest ombudsmani rolli viimastel aastatel, näiteks äh, aitaks see äh, suuremat läbipaistvust äh, garanteerida Euroopa institutsioonides ning see puudutas näiteks halbu halduskavasid Barroso ajal, samuti ka Goldman Sachsi äh, Ähm, rolli äh, majanduskriisi käivitamisel ning äh, äh, niisiis oli leitud mitmesuguseid õiguslikke rikkumisi ka Martin Selmajärve ametisse nimetamisel ning küsimus kas teie äh, oleksite teinud, mida teie oleksite teinud eh, ombudsmani rollis eh, sellises äh, olukorras, aitäh? Thank you very much for your question. aitäh teie küsimuse eest. pean tegema selgeks, et ma, ma viitasin kriitikale, mida väljendati meedias äh, ja samuti ka akadeemilises ajakirjanduses, äh, ilma et ma ise oleksin kedagi kritiseerinud. ning äh, nagu ma ütlesin, oluline on see, kuidas seda tehakse, kuidas küsimusi tõstatatakse ning äh, kuidas äh, säilitatakse ombudsmani erapooletus äh, sest kui institutsioonid äh, kaotavad austuse ombudsmani vastu, siis ei ole loota eriti palju kaebusi, milleks siis üldse seda institutsiooni vaja läheb. väga oluline on, et õiglane kohtupidamine ja õiglane menetlus äh, eh, küsimus ei ole nüüd selles, et keda kellelegi pihta näpuga näidatakse ja häbistatakse, vaid äh, selles, kuidas äh, Ehm, su struktuur muutub eh, institutsioonides süstemaatiliselt ja mina eh, juristina tean, eh, kus on siis õiguslikud argumendid ja, ja mida ootavad Euroopa institutsioonis ning ma oleks hea partner selgitamaks, kuidas paremini tegutseda, ei ole alati vaja avalikkuse poole pöörduda see on tõesti võimalus, võimalus on olemas eh, ning eh, seda, eh, see aitab ka paremaid suhteid pidada Euroopa Parlamendiga, kuid eelkõige on vaja head institutsioonide sisest dialoogi ning ka kodanikega dialoogi. see on oluline ka selleks, et kaitsta kodanike õigusi, siin ei ole küsimuseks nüüd ühes või teises inimeses. minu koduküla kalamehed ei tea enamasti Eh, ei tea eh, konkreetselt Euroopa institutsioonidest kedagi, kuid nad soovivad head juhtimistava Euroopa Liidus näha. suur aitäh, oleme nüüd teise vooruga lõpetanud, hakkame nüüd kolmas eh, round. kaks sõna on vaba mikrofoni voorus, sina soovinud, proua Everin ja härra Koossa, palun, proua Everin suur aitäh teile kõigepealt, ma tahaks äh, rääkida prantsuse keeles, ma tean, proua Lafranc, et te räägite suurepärast prantsuse keelt äh, ning ma õnnitlen teid selle eest. Äh, ma vabandan, et, vabandan, et ma hiljaks jäin, sest ma istusin rongis ja ei saanud edasi ega tagasi. ning Eurobaromeeter näitab et, et nelikümmend viis protsenti Euroopa kodanikest kinnitavad, et nad ei tea, millised on nende õigused Euroopa kodanikena ja nad ei tea ka seda, et Euroopa ombudsman on üldse olemas. Nad leiavad, Euroopa on väga kauge neist, väga tehnokraatiline, mul on seega kolmekordne küsimus, kuidas te kavatsete suurendada Euroopa ehm, ombudsmani rolli, kuidas paremini tutvustada Euroopa kodanikele nende õigusi ja kuidas tihendada koostööd kohal riikide ombudsmanidega ja kuidas äh, suurendada Euroopa kodanike õigusi. Te vist rääkisite äh, äh, ka sellest, kuidas koostööd teha, kuidas suhelda ombudsmaniga, ma tahaksin sellest ähm, aitäh selle küsimuse eest ma osaliselt vastasin, kuid võin ma kinnitada, kui me praegusel hetkel siin istume, kolmandal detsembril, siis ma ei, ei saa olla kahes kohas korraga, kuid ma tahaks hea meelega jälgida ka Pariisis toimuvat kolokviumi, mille eh, käivitasid eh, Prantsuse õiguseksperdid eh, äh, rikkumistest teavitajate kaitsmise kohta, see on üks valdkondi, kus meil on võimalik teha koostööd liikmesriikide, eh, liikmesriikide ekspertidega ja ombudsmanidega, sellepärast et eh, on öeldud, et liikmesriikide eh, eksperdid ja ombudsmanid saavad nende küsimustega tegeleda, see on üks hea võimalus koostöö tegemiseks, kuid see on kõigest üks näide koostööd teha, mina oma kohtumisel liikmesriikide ombudsmanidega, mul tõesti tekkis selline tunne, et koostöö ei ole võtnud veel sellist, ta ei ole veel sellises mahus tehtav, nagu seda, see soovitav oleks, kuid kõik hakkab peale liikmesriikides, sest liikmesriikidest algab Euroopa peale äh, ning äh, kohtumised Euroopa kodanikega on minu jaoks esmatähtsad selleks, et lähendada Euroopa ombudsmani Euroopa kodanikele. härra Koosa, palun. suur aitäh teile. Äh, suur aitäh, mul on küsimus äh, proua kandidaadile, mina olen samuti jurist ja ma Äh, olen täiesti äh, äh, minu jaoks on samuti need teemad väga olulised. ei ole seaduste tundmine ei ole mitte eelis või vajakajäämine, kuid kogemused, mille olete omandanud praegu. kuidas kavatsete oma seniseid kogumisi, laiu kogemusi ära kasutada selleks, et tõhusamalt ombudsmani äh, tööd teha. kuidas seda, kuidas lähendada kodanikele? kas te kavatsete mingisuguseid positiivseid muudatusi sisse viia ning minu järgmine küsimus puudutab puuetega inimesi ma tahaks äh, küsida pisut äh, erineva küsimuse, kui ma esitasin eelnevale kandidaadile, kas teie oma äh, programmis ütlesite, et ÜRO konventsioon puuetega inimeste õiguste kohta soovib Eh, kontrollida selle eh, konventsiooni nõudmiste täitmist, see on minu küsimus, aitäh. mis puudutab eh, esimest küsimust, siis mul on kavas kaasata liikmesriikide ombudsmanide esindajaid, et nad tuleks konsulteerima Euroopa ombudsmaniga, see oleks vastastikku rikastav sest nende kogemused aitavad äh, neil teha äh, tööd äh, liikmesriikides, samas aga ombudsman näeb täpselt, millised on probleemid riiklikul tasandil ja arvan, et seda oleks väga huvitav kaaluda ning ma tahaks veel kord rõhutada seda, kui oluline on keele küsimuse lahendamine Te ütlesite, et ligipääsetavus on oluline ning äh, tõlkijate äh, kaasamine on äärmiselt oluline, sest inimesed kardavad, et nad peavad inglise keeles rääkima ja me võime rõhutada, et nad saavad kasutada oma emakeelt. Euroopa ombudsman on äh, osa võrgustikust petitsioonide komisjoniga käsikäes, jälgides puuetega inimeste äh, õiguste garanteerimist ning on olemas ka eh, protokoll, mida Euroopa Liit ei ole veel ratifitseerinud, kuid oleks hea, kui see jõustuks, äh, et garanteerida ligipääsetavus inimestele, kes eh, saaks niimoodi pöörduda ombudsmani poole, enne kui pöördutaks Genfi komisjoni poole. arvan, et äh, jätkuvad äh, konto, kontaktid ka kohalike toetuspunktidega liikmesriikides äh, on olulised ning seda, selline kontaktpunkt peaks olema ka Euroopa Ombudsmani kabinetis, seda praegu pole ning viimane sõna saab sõna proua Ookin. suur aitäh suur aitäh teie vastustest, ma olen ikka veel segaduses. ma e, e, ütlesime, et väga suured erinevused on liikmesriikide ja Euroopa Liidu ombudsmani vahel. E, nad saavad teha asju, mida Euroopa ombudsman ei saa teha ning kaebuse esitamine ei puuduta ainult seda, mida on võimalik teha Euroopa ombudsmani poole pöördumine ei käi nii lihtsalt. ma leian, et on segadust tekitav, et sa neid kahte asja, te neid niimoodi, te niimoodi võrdlete. kui teie olete nüüd tööt-, olnud parlamendis, siis kas parlamendi liikmete poolt ei võta vastu kaebusi ja teiseks artikkel kuus, nii palju kui mina tean, mul ei ole seda teksti küll siin, siis seda, siis äh, jah, tõepoolest öeldakse, et, et ombudsman peaks olema sama sõltumatu kui äh, kohtunik, vaid lihtsalt see ei tähenda seda, et tegemist peaks olema kohtunikuga. loomulikult ombudsman peab olema täiesti sõltumatu. see on aga väga oluline, ma tahaks öelda, oluline on äh, see, et äh, tegemist oleks sõltumatu inimesega. võib-olla ma sain millestki valesti aru no.. That... mul on hea meel, et me oleme nõus sellega, et, äh, et ombudsman peab olema erapooletu, äh, tasakaalustatud, äh, vältima huvide konflikte, seda ütles ka Peti komisjon ombudsmani iga-aastase raporti kohta, teda peab ka rahva poolt nähtama kui erapooletu ja õiglasena kui on äh, süüdistusi, et see nii ei ole, siis see võib-olla on mõjutatud ombudsmani poliitiliselt, siis on tekkinud tõsine probleem, tekib usaldusprobleem ning tekib usaldus äh, vastu institutsioonide vastu. mina kui äh, kohtunik loomulikult olen alati olnud sõltumatu ja erapooletu, ma ei ütle, et ma neid küsimusi ei uuriks, vaid ma uuriks neid sellisel viisil, Eh, mis jätaks eh, eh, teeks selgesti arusaadavaks, et me ei, ei ole kuidagi mõjutatud või teistpidi ombudsman peab jääma ustavaks oma uskumustele ja ka Euroopa kodanikele ja nagu ma ütlesin juba fraktsioonidega kohtudes, ombudsman ei ole eh, jõuluvana või kuldkala, mis kõik eh, soovid täidab. ta ei saa olla ühegi poliitilise partei eh, või vabaühenduse pantvang, vaid ta on seal olemas selleks, et aidata Euroopa kodanikke ja kui te olete minuga, kui te minuga nõus olete, siis loodetavasti te ka otsustate sõltumatu, erapooletu kombudsmani poolt, kes tahab algusest peale olla eh, kõigi jaoks olemas. suur aitäh. ja nüüd on teil kolmeks minutiks sõna, et oma kuulamine lõpetada. Well, was... suur tänu. äärmiselt inspireeriv, suurepärane mõttevahetus. suur tänu teile selle eest. toonitan veel kord, Euroopa ombudsman on ühenduslüliks demokraatia ning õigusriigi vahel. see ei ole ei kohus ega poliitiline institutsioon, tegemust on täiendava institutsiooniga mõlema jaoks. kui te mind ametisse valite, teate täpselt, kelle te saate. Te saate ombudsmani, kes on sõltumatu, erapooletu, asjatundlik, kvalifitseeritud, aga austab loomulikult põhiõigusi, õigusriigi põhimõtet ning kellel on õiglustunne ja inimlik lähenemine, mis äh, on äh, minu ettekujutus Euroopa ombudsmanist. ja ombudsmanil peab olema ka üldpilt sellest, mis toimub selles valdkonnas. see on väga oluline ning hästi tasakaalustatud eetilised äh, lahendused, mis lähtuvad õiguslikust, õiglasest kohtumõistmisest, ma ei karda oma volitusi kasutamast õig-, selle õigluse nimel, töötan oma äh, peaga, oma südamega, oma kätega ja et kalurite juurde tagasi pöörduda, siis meremehed teavad, et tülid merel on kohutav. sest kui sa lähed meres, mere peal kellegiga tülli, siis sul ei ole kuskile üksteise eest põgeneda. ja sellepärast meremehed valivad väga hoolekalt, kellega nad lähevad koos kala püüdma Nad eelistavad neid, kes oskavad tasakaalu hoida. Nad tunnevad hästi, kes tunnevad hästi oma tööd, kes jäävad iseendaks, kes ei karda tormi ja kes säilitavad rahu. Thank you very much and thank the interpreters very much. suur tänu ja suur tänu ka tõlkidele. Gracias, thank you very much. Miss Lafranc and good luck. suur aitäh ning palju edu teile selle istungi osaga on nüüd kõik ning kaks kolmkümmend jätkame. meil on kolm kuulamist äh, pärast lõunat pluss veel petitsioonide esindajad, nii et seda on tõesti väga palju.